suur tänu, proua volinik ja sellega on meie arutelu ajutiselt äh, lõppenud äh, seoses stabiilsusvõlakirjadega ja nüüd läheme järgmise teema juurde, aga ma olen saanud sotsiaaldemokraatidelt äh, taotluse nimetada Viktor Borstinaru Henry Weberi asemele Hiina delegatsiooni liikmeks. kas on vastuväiteid, märkusi? ei ole, sel juhul on see nimetamine heaks kiidetud ja seega läheb